komisjonile e. EDL ja ETD on, on eh, esitanud järgmised taotlused. Eh, Mireille Donano e, eh, Ricky Chevrolet e, Schopenhaueri asemel AKV Euroopa delegatsiooni liikmeks, rahvusvahelise kaubanduskomisjoni liikmeks ning õigusasjade komisjoni liige ka saab delega-, Iraagi delegatsiooni liikmeks, Dogmari Sobrjevs saab Rizardi eh, eh, eh asemel Hiina delegatsiooni liikmeks ning samuti inimõiguste komo- eh,, komisjoni liikmeks saab eh, eh, kolleeg EFTD-st, kas sellele on vastulauseid? sellisel juhul on need ametis